Merci. Merci à la push-up brass band. suur tänu, suur aitäh push-up brass bändile Brüsselist. suur tänu teile. Good afternoon everybody. tere pärastlõunat, suur tänu, et tulite siia Euroopa Parlamenti. tere pärastlõunat, tere tulemast kõigile. Euroopa Parlament minuti. Para estar aquí con nosotros en el pleno del Europarlamento. Benvenuti a tutti anche gli italiani. tere tulemast ka kõigile itaallastele. Salutare i sindaci. ja tahaksin tervitada siin ka eh, nende linnade linnapeasid tervitada, kus hiljuti toimus maavärin. Nad on täna meie hulgas ja me kutsusime nad siia, et näidata neile, et Euroopa eh, on ka nendele kodanikele lähedane, kes kannatavad. Oh, miks mina ja minu kolleegid, asepresidendid ja kvestorid otsustasid korraldada selle eh, päeva siin ja miks me otsustasime kokku tuua e, Euroopa Citizens Parlamenti siia? aga sellepärast, et nüüd on teie kord sõna võtta siin selles kojas ja ma arvan, et see on meie kõigi jaoks väga oluline kuulata teid. paraku me teeme läbi praegu väga rasket aega. terrorism on jätkuvalt tohutuks probleemiks. me nägime, mis paar päeva äh, tagasi toimus illegaalne immigratsioon, majanduskriis, väga palju noori ei suuda töökohta leida, nii et rasked ajad on praegu. ja see muudab inimesed pettunuks Euroopa Liidu institutsioonides ja Euroopa Liidus tervikuna. aga meie tahame järgmisel kahel ja poolel aastal ja ma tahan tänada parlamendisaadikuid, kes on kohal siin täna. meie tahame vähendada vahemaad, mis on Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel me tahame, et teie, teie, kes te esindate poolt miljardit Euroopa kodanikku, et te tõesti tunnetaksite, et te olete eestvedajad, aitate meil langetada valikuid. me otsime ju lahendusi probleemidele, mis on ka teie probleemid ja me tahame paremini ka teile selgitada, mida me siin teeme meil on vaja end avada ja mitte sulgeda ennast suurepärastesse hoonetesse siin Brüsselis, vaid me peame tulema välja meie kodanike juurde ja täna, kus me tähistame Rooma lepingu allkirjastamise kuuekümnendat aastapäeva, tahame me kõike seda teha, see on see leping, mis lõi Euroopa Liidu, milles me täna elame. sellel liidul on puudusi, aga ometi äh, tänu sellele oleme me saanud kõik elada rahus ja vabaduses. ja meil on õigus vabalt ringi reisida. ja me oleme ainus koht, paik maailmas, kus ei ole surmanuhtlust. Ehm, aga mõelge, meie naabruses on riigid, kes tahavad surmanuhtluse taastada. me oleme alati võidelnud kodanike õiguste ja vabaduste eest. ja sellepärast me kutsusimegi teid täna siia. mitte ainult eh, ei taha me korraldada selliseid üritusi, vaid me tahame ka, et kõik hakkaksid mõistma, et me tahame muutusi, Euroopa peab muutuma ja paremaks muutuma. aga samas me peame ka mõistma, et ilma selle Euroopata me ei jõua kuhugi välja. muutused, aga muutused paremuse poole. Äh, asjade lammutamine lihtsalt sellepärast, et nad ei ole hästi toiminud, on vandalism. meil on vaja üheskoos lahendada meie kodanike probleemid. ja täna te arutate neid samu asju siin, mida meiegi arutame ja siis te näete, et ei ole alati lihtne õiget tasakaalu leida ja õigeid lahendusi pakkuda. täna, kui te istute siin Euroopa Parlamendi saadikute kohtadel, üritage oma mõtteid mõtted kõigini tuua ja siis te teate, eh, mis tunne see on, kedagi ei jäeta sõnaõiguseta. Äh, aga äh, on teisi paiku maailmas, kus ei hoolita sellest, mis kodanikel öelda on, kus ka meist räägitakse Teiegi võite võtta sõna ja võite meist ka halvasti rääkida, kui te peate kinni selle koja reeglitest ja põhiväärtustest. nii et tere tulemast. Euroopa Parlamendi esimene asepresident võtab nüüd juhtimisohjad üle ja juhib meie tänast mõttevahetust. proua McKinnis on Iirimaalt, ta on väga kogenud saadik ja täna kõlavad siin erinevad keeled, aga samas on meil üks identiteet, mida me jagame. Te kuulasite enne Belgia Push Up Brass Bandi ja teil ei olnud vaja tõlki, et mõista, mida nad mängivad. jah Roomas toimus tseremoonia ja see ei olnud pelgalt dokumendi allkirjastamine tollal ja nüüd toimuvad tähistamised ka Euroopas ja me tahame jälle protsessid taaskäivitada, et kui te lähete koju tagasi, siis loodame, et te räägite tänasest päevast kodus, räägite sellest, mida te kogesite siin ja e, Euroopas demokraatia oludes inimesed võivad teha, mida nad tahavad ja rääkida, mida nad tahavad. ja siin parlamendis on seitsesada viiskümmend üks saadikut, kelle e, ülesandeks on töötada teie nimel, teie heaks. ja eh, tahame leida vastused nendele küsimustele, mis te meile täna siin pärastlõunal esitate. enne kui ma annan sõnajärje üle proua McKinnisele Äh, tahan, et keegi, kes on siin minu kõrval, võtaks istekoha minu asemel ja proovida siis, kuidas on juhatada tööd siin. Äh, see näitab, kui suurt usaldust ma teie noorte vastu tunnen. võtke minu koht, palun Mademoiselle la president. Preili president on meil nüüd. Merci, monsieur le president, de nous accueillir. suur tänu, härra president, kõigepealt, et te meid vastu võtate ja suur tänu selle toetuse eest meile ja Euroopa noortele. ja nüüd annan sõna proua Mäkinesile um.. Just... suur tänu! kui te lubate, siis minul ei ole midagi selle vastu, kui teie soovite jätkata selle koosoleku juhatamisega, aga igal juhul mul on ka oma töö ja eh, suur eh, tänu selle eh, sissejuhatava sooja sõnavõtu eest, härra president. suur tänu selle eest, et te kõiki meie külalisi tervitasite see, selle mõtte eest, et te kodanikud siia meie äh, istekohtadele tõite. Äh, need on kuumad kohad, loodame, et teile meeldib täna siin. minu ülesanne täna on väga keeruline, ma pean siin kella jälgima ja ma olen väga range meil on viis teemat vaja läbi võtta, äh, noorsugu, töö, globaliseerimine, Euroopa kakskümmend seitse, julgeolek, kliimamuutused ja meie tööformaat on selline. kõigepealt tehakse sissejuhatav sõnavõtt, siis reageeritakse parlamendisaadikute poolt ja siis anname mikrofoni äh, külalistele. tõstke palun oma numbrid, kui te sõna tahate võtta, siis me äh, näeme neid, nad on eh, suurelt kirjas, sellepärast et ma kannan prille, eh, nad ei ole piisavalt tugevad, ma tahan kõiki neid numbreid näha. palun, kui te tõstate oma numbri ja soovite sõna võtta, siis palun ärge tehke seda kõik korraga, aga numbrid on küll väga tähtsad selleks, et teid üles leida. nii pealelõuna on lühike, väga palju on sõnavõtusoove, alustame kohe ja meie esimene teema on noorsootööpuudus ja ähm, väljakutse, kuidas leida kõigile töökohti. mul ei olegi eriti palju öelda, tahaksin sõnajärje üle anda Euroopa Noortefoorumi juhatuse liikmele ähm, Tiina Hodževarile, kes räägib meile sellest teemast suur tänu ja tere päevast kõigile. täna kõnelen kümnete miljonite Euroopa noorte nimel, saates teile ühe sõnumi. rohkem noori on vaja tööle saata. meil on vaja kahte lahendust. kõigepealt kaasav ja konkretiseeritud äh, meetmete kogum noortele, mis on suunatud just eriti haavatavatele noortele ja meil on ette nähtud kolm täiendavat meedet. kaasav noorsoogarantii skeem, mis on sihikule võtnud erivajadustega noored, noored migrandid, noored naised, nii et töökohad oleksid kõigile noortele kättesaadavad. One stop shop see on ühe akna süsteem, mis võimaldab noortel kõigil äh, saada nõuandeid ja abi ühest ja samast kohast, et oleks lihtsam üle minna tööturule. ja lõpuks äh, ei saa mainimata jätta koostööd põhipartneritega, noorsoorganisatsioonidega. eluliselt tähtis on jõuda kõigi, ka kõige nõrgemate noorteni, sest Äh, nendel organisatsioonidel on suured võrgustikud, nad töötavad rohujuure tasandil ja teevad noortega koostööd igapäevaselt, seega äh, äh, need organisatsioonid ja tööturuorganisatsioonid peavad koostööd tegema ja edasi, olenemata sellest, millise töökohaga on tegemist, peab võimaldama tööd kõigile. kuidas seda kõike saavutada? kõikides e-, e-, kõikides äh, lepingutes, töölepingutes ja ka uut sorti töölepingute puhul tuleb tagada sotsiaalsed garantiid, tuleb anda võimalus äh, sotsiaaltoetust äh, saada, saada ka, teha ka pensionisüsteemi makseid ja samuti tahaksin rääkida, et tuleb lõpetada vanusepõhiline, põhine diskrimineerimine ei tohi mingisuguseid miinimumvanuseid seada ja ma usun, et lõppude lõpuks saame kõik ühel meelel koostööd teha Euroopa tuleviku nimel. suur aitäh eh, selle meie konvers-, eh, meie arutelu käivitamise eest ja kõigepealt tahaksin anda sõna eh, proua Steinbrückile sotsiaaldemokraatide nimel vastata sellele sõnavõtule? jah, ma saan väga lihtsalt teha. ma võin ainult rõhutada seda, mida Tiina just äsja ütles. nimelt meiegi Euroopa Parlamendis võitleme sotsiaaldemokraatidena Gianni Pitella juhtimisel heade töökohtade nimel ja tööpuuduse vastu võitleme, eriti noorte tööpuuduse vastu võitleme. kaks tuhat kaksteist peale meil on olemas noorte garantii ja meil on hea meel selle üle, et see on olnud nii edukas, üheksa miljonit noort inimest on noorsooalgatuse kaudu saanud juurdepääsu tööturule ja töönormidki on kogu aeg meie vaatlusväljas. noored peavad saama tulla tööturule ja saama palka oma töö eest ja mitte olema praktikal eh, ilma tasuta ja one stop shop Äh, nõustamissüsteem kõigile, head äh, mentorid, väljaõppeandjad, meil on häid näiteid tuua kõige selle kohta Euroopas ja erinevad liikmesriigid pakuvad suurepäraseid näiteid, mis võimaldavad teistelgi riikidel probleeme lahendada ja äh, koolist tööle üleminek Ehm, seegi on väga oluline protsess ja iga noor inimene, kes tööturule ei lähe koolist, äh, on silmitsi probleemidega ülejäänud elu jooksul, nii et veel võrdse töö eest võrdne tasu on samuti väga oluline, tähtis on samuti edendada sotsiaalset lähenemist ja ma tõesti rõhutan seda, mida Tiina ütles. Ehm, kõik kõik noored inimesed Euroopas on meile, meie poliitikas prioriteediks. The... enne kui ma annan sõnajärje üle järgmisele kolleegile, tuletage meelde. Teil on võimalus äh, küsimusi esitada, tõstke oma number, meil on võimalus teid kirja panna ja neli inimest saavad sõna võtta võite seda juba praegu teha ja nüüd annan proua Lobesele sõna. Äh, ta äh, esindab kuue fraktsiooni Euroopa Parlamendis. Gracias, señora presidenta y bueno, sobre todo. suur aitäh. proua president, kõigepealt lubage mul kõiki tervitada siin tänasel üritusel. tere tulemast noortele Euroopa kodanikele. loodan, et te tunnete end nagu kodus, sest nii see ju on. kuulasin meie raportööri sõnavõttu äh, ja pean ütlema, et ka meie tunneme, et me peame kaasa aitama sellele, et töötingimused oleksid õiglased, et töötajatel oleks piisavalt garantiisid, et töökohti oleks kõigile Euroopa Ühinenud Vasakpoolsed Põhjamaade Rohelised on meie fraktsioon, kes toetas noorsoogarantii programmi ja eh, samas eh, tuleb ära kasutada ka muid poliitikaid, eh, mis on täpsemalt suunatud tööturu vajadustele, mis ajas muutuvad. meie arvame, et kasinuspoliitika ei ole toiminud kasinuspoliitika ei ole lahendanud meie ees seisnud probleeme ja äh, meil on äh, meie fraktsioonis erinevaid alternatiive, väga tõsised küsimused on olnud arutusel, kuidas lahendada noorsootööpuudust, kuidas kvaliteetseid töökohti luua. Ähm, meie arvates on oluline ka Euroopa sotsiaalsammas, aga tuleb äh, mõelda ka muudele programmidele, näiteks erinevad koolitusprogrammid, hiljuti on heaks kiidetud programm EURES, mis on noorte vabatahtliku liikumise süsteem, mis aitab koordineerida mm, riiklike mm, tööturuorganisatsioonide ja vabatahtliku töö koos toimimist. Mm, tähtis on see, et me liiguksime kõik ühes suunas. Now... suur tänu ja nüüd anname siis saalis sõnavõtjatele sõna. kaks, neli, seitse on esimene sõnavõtja, palun tõuske. ma tunnen seda äh, äh daami väga hästi äh,, ta on pärit Iirimaalt äh,. tere tulemast, Maara! Äh, suur tänu proua president. kui te lubate, tahaksin rääkida eh, Leaderi programmist, eh, mis eh, loodi kakskümmend viis aastat tagasi, see on noortele põllumeestele mõeldud, see on võib-olla esimene programm, mis Euroopa Liidu ühendas maaelanikega see on tõesti Euroopa äh, demokraatia üks äh, tippsaavutusi ja äh, me loodame, et see programm on jätkuvalt osa alt üles lähenemisest Euroopa Liidus, kaasates vabaühendusi, kohalikke kogukondi. see aitab nii noori kui vanemaid kodanikke kogu Euroopas. suur tänu. meie parlamendiliikmed saavad vastata nendele küsimustele ja nüüd äh, üks üheksa seitse on järgmine sõnavõtja. Hola, soy Bernardo Ramos de España. tere, mina olen Bernardo Ramos ja olen pärit Hispaaniast. ma olen Euroopa Föderalistide liige ja suur aitäh, et te mulle sõna andsite tahaksin oma kogemusest rääkida. mul on kõrgharidus, mul on kaks last, nad on ka ülikooli lõpetanud, aga nad ei ole leidnud tööd. aga mul on hea meel, kui ma näen, et te olete huvitatud noorsoo tööpuuduse probleemi lahendamisest, aga olen natukene pettunud selles, et te püüate eh, sümptomitega tegeleda selle asemel, et nii-öelda haiguse algpõhjusi välja juurida. Euroopa Parlament peaks ühiskonnas olema esirinnas jõukuse loomisega tänapäeval probleeme maailmas ei ole, kui me vaatame statistikat ja ajalooliselt äh, perspektiivis ei ole kunagi nii häid aegu olnud ja äh, see on niimoodi läinud tänu tehnoloogia arengule, aga meil on vaja uut sotsiaalmajandusmudelit. praegusel hetkel äh, ei ole see toiminud. me oleme praegu jõudnud otsustavasse ajastusse eh, ja me võime osaliseks saada eh, väga eh, traumaatilistele kogemustele, kuid me peame kuidagi vältima seda. me peame tegema nii, et uuest maailma jõukusest saaksid kõik osa. Now our next speaker, five, four, eight viis, neli, kaheksa on järgmine sõnavõtja, viis, neli, kaheksa. viissada nelikümmend kaheksa. I can't see. You got to stand. Ah, thank you. seal te oletegi. nii, palun, esitage oma küsimus. Buonasera a tutti, sono Sergio Cal- tere päevast kõigile, ma olen Sergio Calamatsa tulen ühest väikesest Sitsiilia linnast ja ähm, äh, täna räägitakse noorsootööpuudusest, tõesti, see on probleem. aga kogu Euroopas ei ole olukord sarnane, me teame seda ja meie äh, lõuna pool äh, teame seda vägagi hästi. tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele aspektile noorsootööpuuduse puhul, millest kunagi ei räägita, see on äh, tööpuudus äh, provintsides, maal, äh, nendel, äh, nendes piirkondades, mis on suurlinnadest kaugel, näiteks Itaalias. probleem on selles, et, äh, et väike, väikelinnades jääb järjest rohkem ja rohkem vanemaealisi elanikke, aga äh, mida siis teha äh, seal? Äh, ka nendes väikelinnades ei tohiks Euroopa kaduda. noored peaksid sinna elama asuma, aga neil peaks seal olema mingi töökoht. kogu territoria-, territooriumil peaks tööd olema. suur aitäh! kolmsada viiskümmend, kolmsada viiskümmend on järgmine kõneleja Buenas tardes a todos y a todas. Primeramente queríamos agradecer. tere päevast kõigile. ma olen Lorena Ramos. olen siin oma kolleegidega, tore, et te ka naisteorganisatsioonidele sõna annate. me oleme püüdnud sotsiaalmajanduslikke ja kultuuriprojekte luua selleks, et et ähm, tagada tõeliselt võrdsed võimalused meestele ja naistele. me kutsume üles äh, soolise võrdõiguslikkuse läbivale järgimisele kõigis poliitikates, et see tagaks võrdsed võimalused naistele ja meestele räägitakse küll, et naiste ja meeste palgavahe on vähenenud kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande seitsmenda aastani, aga tööpuudus on ikkagi väga kõrge eh, ja eh, töötuks jäävad ikka pigem naised kui mehed. isegi kui naised leiavad mingi töökoha, siis võib see olla pigem eh, osaajaline töö, ajutine töö ja seetõttu tahame rõhutada, et et äh, kodanikud ja poliitikud peaksid koostööd tegema selleks, et probleem laheneda, lahendada. ja lõpuks äh, äh, tahaksin ühe Poola Euroopa Parlamendi saadiku kohta ka sõna võtta, sest ta on tõesti häbiväärsed kommentaare teinud naiste suhtes. kuidas nii, et naised ei suuda malet mängida? pool ühiskonnast on ju naised Thank you. So. suur aitäh. teemad võrdsus, maaelu areng, maa kogukondadeni jõudmine ja uus majandusmudel. annaksin nüüd need küsimused vastamiseks, palun. jah, äh, väga palju teemasid lühikese kahe minuti sisse. Need on programmid, äh, mida, mm, mis toovad inimesed Euroopa Liidus kokku kõikjalt Euroopast ja äh, toetame ka liideprogrammi. nüüd kahe lapse isa öö, rääkis siin, et lapsed on kooli lõpetanud, aga ei ole töökohta leidnud. jah, me teame seda probleemi Euroopas. noortegarantii on midagi, mis peaks hõlmama ka vanemaid, nooremaid inimesi. mitte ainult neid, kes äsja kooli lõpetavad. me peame seda silmas ja me teame ka seda, et liikmesriikides koha peal tuleb võidelda tööpuuduse vastu. jah, meie koha peal peavad olema selleks eraldatud rahalised vahendid ja maakohtades samuti on vaja töökohti juurde luua seal, kus on suur tööpuudus, on see eriti terav just noorte hulgas ja see paneb inimesed liikuma välja mõnedest piirkondadest sinna kohta, kus on töökohti ja tähtis on teha investeeringuid koha peal, lõpetada kasinusmeetmed ja tugevdada majandus, ainult nii on võimalik uusi töökohti luua. ükskõik, et siis kas noorel on kõrgkooli diplom taskus või on ta lihtsalt keskkooli lõpetanud. nüüd naiste roll ja ka naiste tööhõive teema on väga suure tähtsusega Euroopa Parlamendile. me ei võitle ainult noorte tööpuuduse vastu, vaid ka meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eest. paljud naised elavad tabaras olukorras, on ebakindlates töösuhetes ja sellest me ei pea rääkima mitte ainult naistepäeval. jah, meil on siin saadikuid, kes on tõesti kohutavalt sel teemal sõna võtnud. meie siin seisame kogu Euroopa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eest ja kavatseme seda teha ka tulevikus. And... aitäh ja proua Lopes, kaks minutit aitäh! suur aitäh kõikidele, kes sõna võtsid. kommentaarid Te viitasite programmidele. väga oluline, et need äh, noortegarantii ja muud programmid äh, jätkuvalt kasutusel oleks Hor, Horizon kakskümmend kakskümmend näiteks. aga meie arvates on väga oluline ka see, et Euroopa eelarverahad oleksid paremini jaotatud, et need oleksid sihitud töökohtade loomisele ja eriti just nimelt kvaliteetsete töökohtade loomisele inimest, noorte jaoks. üks üheksa seitse ähm, Bernardo, jah, kvaliteedi muutus on vajalik, sellepärast et kui me ei muuda neid poliitikaid, mis meil praegu kasutusel on, oleme silmitsi väga raskete valikute ja majandusseisu, seisakuga. ehk vaja on uut poliitikat, sealhulgas majanduspoliitikat. nüüd võrdsus ja maaelu. maapiirkondades on ääretult oluline, et inimesed sinna jääksid elama ja väga oluline on see, et maapiirkondades oleksid samasugused teenused saadaval nagu suurlinnades. praegu see niimoodi ei ole. vähemalt Euroopa lõunapiirkonnas mitte maainimestel on vaja normaalset palka, millega oleks võimalik toime tulla ning põllumajandustoodete eest peab saama normaalset hinda, neid, seda hinda ei tohi alla suruda suured kontsernid, vaid siis on võimalik noortel põllumeestel jääda selle elustiili juurde tegelikult maaelupiirkondades on väga suur rahvastikuprobleem ja me peame sellega tegelema. ma tean väga hästi, et me vaid puudutame kergelt seda väga suurt teemat, aga küsin teie käest, mis te arvate, kes arvavad, et Euroopa teeb piisavalt noorte töötuse jaoks, tõstke oma numbrid. kui paljud teist arvavad, et Euroopa peaks tegema rohkem noorte töötusega võitlemiseks. väga oluline on, et see teie frustratsioon nähtav oleks, ma loodan, et keegi tegi pilti ka sellest äh, vastusest küsimusele, sellepärast et see oli päris mõtlemapanev. võtame järgmise teema nüüd. see on teema, mis tihti tähendab väga erinevaid arvamusi, üleilmastumine üleilmastumisest on olnud tohutut kasu ühtedele, teised arvavad, et ähm, nende arvates üleilmastumine nii kasulik ei ole. Oxfam International ähm, Natalja Alonso kõigepealt, palun. aitäh, kõigepealt üks küsimus. kas te teate, kui palju inimesi Euroopa Liidus ähm, on vaesusesse langemise ohus. mis te arvate, kas üks kümnest, kakskümnest inimesest? peaaegu üks neljast ehk sada kakskümmend kolm miljonit Euroopa elanikku on vaesusesse langemise ohus. aga samas on meil sadu miljardäre vaesus ja ebavõrdsus on tegelikult poliitilise valiku küsimus. president Obama ütles, et maailm kus, kus üheksakümne üheksa protsendi inimeste vara üle öm, on võim ühel protsendil maakera rahvastikust, see ei ole õiglane mingisugused asjad ei toimi. Euroopa Liit on tohutu majandus, organisatsioon, meil on väga suured vahendid selleks, et aidata välja juurida vaesust, aga tähtis on teada, kuidas sellega tegutseda, kuidas võidelda ebavõrdsusega, hea maksupoliitikaga, see on üks võimalus. tähtis on ka, et äriühingud annaksid oma panuse ja et riigil ja valitsusel oleks piisavalt raha teenuste osutamiseks. Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et ähm, äriühingud annaksid teavet selle kohta, kus nad raha teenivad ja kus nad makse maksavad. üks asi, kus, millega Euroopa Liit saaks panna üleilmastumise toimima, on ränne. ränne on kasulik nii nendele inimestele, kes kuskilt äh, lahkuvad, kui see, sellele riigile, kuhu nad lähevad. meil on sellepärast vaja rände jaoks uut narratiivi. sellepärast Oxfam kutsubki üles sellisele majandusele, kus inimesed oleks otsustamise keskmes. aitäh! ja nüüd Daniel Kaspari, Rahvapartei, palun. lugupeetud kodanikud, globaliseerumine toimub ja äh, on võimalik nüüd meil kaasa teha globaliseerumisel või jätta ta nii, nagu ta on. praegu on üks riik, kes ei taha kaasa teha globaliseerumises, see on Põhja-Korea ja te teate, et inimesed elavad seal ebainimliku diktaatori all. ja ta on täielikult ennast rahvusvahelisest kaubavoogudest ära lõiganud. kui me tahame kaasa teha, siis me peame kujundama globaliseerumist, sest me elame maailmas, kus meil kodus näiteks kogukonnad langetavad otsuseid või kui riigi tasandil, siis parlamentid otsustavad seaduste üle, Euroopa Liidus otsustusi teeb Euroopas nõukogu ja parlament, aga kogu maailmas otsuseid langetavaid institutsioone ei ole. nii et kui me tahame, et kõik ebaõiglasemad ja rikkamad äh, Eh, kiiremat ja julgemat eh, otsuseid langetavad, kas me tahame seda või eh, tahame ise globaliseerumist kujundada ja otsustada, millised reeglid kohalduvad ülemaailmselt ja meie oleme üritanud seda teha oma mitmesuguste välismaiste lepingute kaudu oma partneritega, meil on mitmed kaubanduslepingud, mis reguleerivad meie majandussuhteid ja Euroopa Liidu ja Kanada kaubandusleping on üks näide selle kohta, mille üle me ka hääletame siin parlamendis. Euroopa Parlamendis on Rahvapartei fraktsioon kõige tugevam fraktsioon, moodustame üks kolmandik saadikutest ja me tahame, et meie mõjujõud oleks tugevam ülemaailmselt ja globaliseerimine on Aasias, Indias, Hiinas eh, toonud välja kõige suuremast vaesusest miljonid inimesed ja ka Euroopas eh, saavad eh, kodanikud suurt kasu madalatest hindadest ja kasutavad ära globaliseerumise eeliseid ja nii me oleme õigel teel. Give... aitäh. ja nüüd proua Šaka, ALDE fraktsioon palun. suur aitäh. on ääretult suurepärane võimalus nii paljusid teist siin näha. ega meil alati sellist muusikalist ähm, hetke ei ole, vahel siiski on ja siis me tähistame seda, mida me oleme äh, saavutanud, aga see ei tähenda seda, et me sellises pidulikus atmosfääris unustame vaesuse, ebavõrdsuse ja muud olulised teemad. ma arvan siiski, et vahel me peaksime võib-olla mõtlema ja meenutama, et eurooplastel on kõige kõrgem elukvaliteet, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda õnnestuks säilitada majanduslikult kiiresti muutuvas maailmas. kolleeg siin juba rääkis, et tulevikus palju kasvust toimub väljaspool Euroopa Liitu. me peame hoolitsema selle eest, et ma, üleilmastumine ei oleks mitte selline dumpinguga seonduv, kus öö, ähm, otsitakse kõige madalamat hinda, mille juures kõige suuremat kasumit teenida. väga oluline on, et meil oleksid selged reeglid pais-, paigas kaubanduspoliitika, kaubanduse ja investeeringute jaoks. Nende jaoks, kes soovivad Euroopasse importida, nemad peavad kinni pidama Euroopa standarditest. kindlasti on vaja suuremat kaitset keskkonnale, paremini on vaja kaitsta tarbijaõigusi ja on vaja ülemaailmsel areenil ära kasutada meie majanduslikku jõudu. kas asjad on alati täiuslikud? ei ole, aga me näeme, et järjest rohkem räägitakse sellest, mida peaks kaubandus endast kujutama. ja mul on väga hea meel, et tulemusena on sündinud uued keskustelud kaubanduspoliitika üle ja väärtuste üle mis Euroopas on meie jaoks olulised, kaubandus kõikide jaoks näiteks, tegelikult ähm, me soovime seada oma ambitsioonid võimalikult kõrgele nendes reeglites, mida me soovime kaubandusele kehtestada. aitäh! kaks sõnasoovijat on meil juba olemas neli, kaks, neli, palun. tere pärastlõunat, lugupeetud parlamendisaadikud, Stefan Vantepilles olen mina Antwerpeni linnast, siit tunnise sõidu kaugusel. ma paluksin, et kui te püsti tõusate ja ei hoia mikrofoni, siis on teid palju paremini kuulda. ma saan aru küll, et, et äh, soovitakse mikrofoni käes hoida, aga aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud juhataja, Stefan Massas-Williams olen mina, ma olen Antwer-, Antwerpenist, linnast, mis on Brüsselist umbes tunnise sõidu kaugusel. ma olen ka Euroopa üliõpilaste organisatsiooni liige see on vastava rahvusvahelise assotsiatsiooni liige os-, omakorda. küsimus. viiskümmend Euroopa rikkaimat äriühingut maksavad vaid kaks protsenti maksu. kuidas meil oleks võimalik see probleem ära lahendada? kuidas saaks hoolitseda selle eest, et need firmad maksu maksaksid ja et meil oleks harmoneeritud maksukoostöö, mida meil õnnestuks siin kokku tulevikus ette võtta, sellepärast et vastasel juhul hakkavad riigid omavahel konkureerima ja võitjatena tulevad sellest konkurentsist välja just nimelt need hiiglaslikud kon-, öö, kontsernid um.. Strong väga tugev toetus teie küsimusele. neli, kaks, kuus ja siis äh, üks null neli. neli, kaks, kuus, palun. tere pärastlõunat. ka mina olen Antwerpenist üliõpilasorganisatsioonist. toetaksin siin kolleegi öeldut sooviksin, et te mõtleksite ka selle hirmu atmosfääri peale. paljud inimesed kardavad ettevõtjaks olemist. kuidas kindlustada, et seda usku ettevõtlusesse oleks rohkem, kuidas panna inimesi osalema terves majanduses ettevõtjatena? üks null neli, palun. tere pärastlõunat Jean Rostignon, ma olen lihtne eurooplane. arendaksin edasi eelnevaid küsimusi ja esitaksin üldisema küsimuse. Euroopas on minu meelest palju sellist arusaama, et Euroopa suudab vaid öelda, te peate tegema seda või te peate tegema toda. aga tegelik mõju liikmesriikidele nagu puudub. minu meelest Euroopas peaaegu üldse ei mõelda selle peale, et ähm, reaalsuse ja jutu vahel on tohutu lõhe. sooviksin kuulda teie arvamust selle kohta. aitäh! üks null neli, palun. aitäh! lugupeetud asepresident Mar-, Maurizio Brucchi, Terramo linnapea Abruzzost, Kesk-Itaaliast. Kesk-Itaalia kannatas tugevasti maavärina all. ja samuti kohutavad ilma pärast, mida me oleme kogenud me räägime nendest teemadest, me räägime majandusest, mis on raskes seisus, eluolust, mis on raskes seisus. meie linnade inimesed lähevad sealt ära, sellepärast et vastasel juhul neil pole tulevikku. me palume Euroopalt abi. Euroopa juba aitab meid, aga me soovime, et Euroopa teeks enamat. me sooviksime, et Euroopa tuleks meile lähemale meie piirkonnas toimunu on olnud ülitõsine ja kui midagi nii tõsist juhtub, siis on vaja ülitõsiseid meetmeid. me oleme pöördunud oma regiooni, oma valitsuse poole, aga nüüd pöörume, pöördume Euroopa Liidu poole, Abruzzo, Umbria, kõik need piirkonnad on ju Euroopa Liidu liikmed me palume teilt abi ja suur aitäh president Tajanile, et te meile selle võimaluse andsite. meie, linnapead, tegeleme iga päev nende probleemidega, mis on maavärin kaasa toonud. koolid peaksid toimuma, lapsed peaksid koolis käima, ma, aga, aga sellega on suuri raskusi, majandus on põlvili. Euroopa peaks tegema rohkemat, aitäh! well,. suur aitäh, et te siia tulite. me muidugi tunneme südamest ähm, teile kaasa ja öö, äh, ma annan nüüd üks viis üheksale veel võimaluse, kuna mina juhatan, siis mina saan lubada ka reegleid, reeglite rikkumist. ah, okay. uh, bonjour à tous uh.... tere päevast kõigile. Äh, mul ei olnudki nii küsimus kui ka, äh, kui äh, pigem reageering härra Castelli sõnavõtule tahaksin rääkida globaliseerumisest, me teame, et ühel või teisel moel on see probleemiks kõigile, see tekitab küsimusi sümboolseid, filosoofilisi, kultuurilisi küsimusi äh, ja me teame kõik umbes, äh, mida see tähendab, see globaliseerumine, aga need küsimused, äh, kui me ostame kaupu, mis tulevad Bangkokist läbi Aafrika siia, siis kui te ei lähe kaasa globaliseerumisega, otse, kõige otsesemas mõttes, siis, äh, siis juhtub nii nagu Põhja-Koreas. kõik äh, probleemid äh, nagu taandatakse ühele isikule, ühele juhtimisele, ma arvan, et see võib-olla intellektuaalselt ei ole päris õiglane, aga teisest küljest juhtuda võib nii, et ähm, ähm suur osa eurooplasi lihtsalt pöördub Euroopast ära. minu esimene poliitiline emotsioon on seotud just Euroopa Liiduga, ma võin sellest veel pikalt räägi-, rääkida, aga ma tahaksin öelda, et see poliitika on ühest küljest sümboolne ja kõik need äh, kõned on ka tähtsad, aga nad võivad lihtsalt mõjuda negatiivselt lõppude lõpuks meie eh, kodanikele, sest poliitika läheb meist mööda eh, nii vasakul kui paremal poolel poliitilisel skaalal. tõesti, inimesed on pettunud Euroopa Liidus sellisel kujul ja eh, samas ma ei tahaks, et ajalugu nüüd järsku pöörduks halvas suunas. aitäh! ja nüüd annan sõna taas parlamendi saadikutele, siin oli ikka päris äh, pikk nimekiri teemadest, maksustamine, solidaarsus Itaalia kolleegidega, vahe selle vahel, mida me räägime ja mida me teeme ja siis see viimane küsimus äh,, härra Kaspari. väga palju vaja teha kahe minuti. Exactly just... jah, see, mida te ütlesite, ongi üks kõige suurem probleem, et tihti meil on ainult kaks minutit. kui me räägime maksuõiglusest, siis see on see, mis valmistab muret enamikele fraktsioonidele ja see on suurepärane näide selle kohta, kuidas ollakse rahulolematud Euroopa Liiduga, sest me ei suuda seda lahendada. meie Euroopa parlamendis omame enamust, et lahendada see teema, aga samas liikmesriigid ei ole andnud meile pädevust, sest maksupädevus on puhtalt liikmesriikide oma ja sellepärast me ei saa siin palju muuta. jah, ja kogu päevast päeva ma näen, et äh, äh, jah, kodanikud ootavad äh, Euroopa Liidult vastuseid, aga liikmesriigid ei anna meile pädevust ja inimesed samas jäävad rahulolematuks Euroopa Liiduga ja mitte liikmesriikide valitsustega. nii et meil on vaja siin tõsist arutelu Äh, selle üle, kes mille eest hakkab vastutama tulevikus Euroopa Liidus ja maksusüsteem on midagi, mis peaks tulema Euroopa Liidu pädevusse, sest muidu me probleeme lahendada ei suuda. teiseks, katastroofipiirkondade abistamine. jah, äh, õnneks meil Euroopa Liidus on olemas äh, selleks vahendid ja tegevuskavad, aga me saaksime rohkem ära teha. samas Euroopa Liit ei suuda kõike reguleerida. Äh, väga palju asju ikkagi tuleb piirkondadel endil ära lahendada ja vastutus võtta koha peal ja mõnikord liiga palju oodatakse Euroopa Liidus. Äh, jah, saage minust õigesti aru, me peame aitama ja teeme ka seda, aga samas me ei saa ära võtta vastutust äh, liikmesriikide eest ja see puudutab ka katastroofide preventsiooni meetmeid. aga selge see, et Euroopa Liit peab ka rohkem aitama ja kolmandaks, aega on liiga vähe, et kõikidele küsimustele vastata, aga ma siiski eh, vastan küsimusele, miks nii palju meist ära pööravad inimesed. minu probleem on järgmine eh, kui midagi koduriigis valesti läheb, siis teatakse väga hästi, milline partei millist seisukohta esindab, kes on valitsuses ja millised on tagajärjed. ja äh, samas äh, Saksamaal, kodumaal äh, kogu aeg räägitakse massimeedias, et Euroopa on otsustanud ühte, teist ja kolmandat, aga mida inimesed ei tea, et meie siin parlamendis ka omavahel vaidleme ja inimesed ei tea, millised diskussioonid meil siin toimuvad ja kõike nähakse ühtsena väljaspool seda maja ja populistid kasutavad seda ära. meil on vaja ikkagi rohkem vaeva näha, et inimesed teaksid, millised on need erinevad seisukohad ja arvamused siin Euroopa poliitikas. Immediately... jah, ma tänan ja kohe annan sõna proua Šakele. suur tänu, suur tänu kõigi heade küsimuste eest jah, väga palju aktuaalseid küsimusi, mida me käsitleme, maksudest kõrvale hiilimine, ebaõiglane äriühingute maksustamine, need on asjad, mida me saame Euroopa Liidus käsitleda, kui meil on ühesugused e-, reeglid kõikide jaoks Euroopa Liidus, aga probleem on selles, et liikmesriikide valitsused konkureerivad omavahel ja üritavad ligi meelitada oma koduriiki neid Mm, ettevõtjaid ja pakuvad madalamaid maksumäärasid ja mõnikord isegi sõlmivad eritehinguid nende ettevõtetega. ja me näeme nüüd, et Euroopa Komisjon, volinik Vestager, kes vastutab monopolide vastaste teemade eest, vaatab nüüd neid kokkuleppeid, näiteks Apple'i kokkulepe Iirimaaga, kas tegemist oli ebaseadusliku riigiabi andmise juhtumiga või mitte. ja ma arvan, et meil on siin vaja sellist horisontaalset lähenemisviisi ja tuleb üheskoos tegutseda selliste nähtuste vastu. nüüd, kuidas julgustada ettevõtlust? mina olen progressiivne liberaal, ma arvan, et see on väga-väga tähtis teema ja toon ühe näite. ma arvan, et väga palju tööd tuleb veel ära teha. digitaalne ühtne siseturg, sellega me just üritame saavutada ettevõtluse edendamist ja paraku siiski on äh, kakskümmend seitse erinevat reeglistikku Eh, copyright, käibemaks, tarbijakaitse vallas on normid erinevad liikmesriigid, nii et on vaja julgustada ettevõtjaid eh, ka jõudma klientideni teistes liikmesriikides, mitte ainult oma koduriigis, nii et mitte ainult offline, vaid ka online kaubandus. nüüd jah, katas-, looduskatastroofid, maavärinad paraku on väga palju väljakutseid iga päev Euroopa Liidus, mis mõjutavad inimeste elu ja on meile väga suureks mureks. ma arvan, et president Tajanil ei olnud ükski päev, kui ta ei tegeleks nende küsimustega, mis toimub Itaalias. aga ma pean siin nüüd punkti panema. siiski üks mõte veel. meil on vaja rohkem poliitilist juhtimist ka liikmesriikide tasandil, et inimestele räägitakse, mis tegelikult siin kojas toimub asi ei ole, sest Euroopa teeb õigesti või valesti, vaid äh, kui me räägime nendest asjadest, siis ka Euroopa muutub arusaadavamaks. kui me räägime ühisest kaitsest või ühisest põllumajanduspoliitikast ja muudest konkreetsetest teemadest, siin on vaja lihtsalt värvi lisada, ei tohi rääkida Euroopast kogu aeg, vaid on vaja pidada poliitilist diskussiooni selle üle, milline peaks olema õige poliitika, millised konkreetsed teemad vajavad käsitlemist ja selleks me siin olemegi. ma tänan teile mõlemale. E, jah, ja nüüd kolmas teema. meil siin on kahekümne seitsmeline e, Euroopa Liit, e, Ühendkuningriik on hääletanud, et lahkuda Euroopa Liidust ja järgmisel nädalal algavad need läbirääkimised, aga Ehm, kõigepealt me küsime Celine Keismanilt, kes on ühenduse Young European France asepresident ja rahvusvaheliste suhete juht ja küsime temalt, kui vaadata tulevikku, eh, kahekümne seitsme liikmeline Euroopa Liit, milliseid mõtteid te tahaksite meiega jagada? austatud Euroopa Parlamendi president proua asepresident, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, kodanikuühiskonna esindajad. Ehm, mida te tundsite kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kahekümne viiendal juunil? võib-olla kurbust, kurbust, et britid lahkuvad äh, Euroopa Liidust kuigi, kuigi kuuskümmend viis protsenti kodanikest soovis tegelikult, et äh, Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu liikmeks. ja selle äh, konstateeringuga võib öelda, et kurbus on muutunud vihaks Brexiti toetajad tahavad noortelt röövida tulevikku, see on nagu pantvangi võtmine. tähtis on, et uus põlvkond e, Euroopa Liidu kodanikke usaldaks, usuks Euroopa Liitu, et Euroopa e, noored unistaksid uutest projektidest, aga praegu see võib-olla nii ei ole. ma olen seda näinud ise Prantsusmaal kodanikud on kaotanud Euroopa Liidu institutsioonide suhtes usalduse. tähtis on, et me nüüd kiirelt reageeriksime, meie missioon on anda lootust kodanikele, lootust Euroopa demokraatiasse, sest eh, Euroopa Liit ja Euroopa Parlament eh, peaksid nüüd tõesti vastama eh, viiesajale miljonile kodanikule, keda nad esindavad sest äh, need kriisid, mida me praegu läbi elame, nendest tuleb välja tulla. populistid, ksenofoobid kulutavad Euroopa energiat ja nüüd me peame otsustavalt tõendama e-, või tõestama, et Euroopa Liit on parem kui nemad kaks nädalat tagasi otsustati Euroopa Noorsoofoor kokku kutsuda, seal äh, olid esindajad üle kahekümne äh, riigi noorte seast ja me suutsime äh, koostada kaheteist peatükilise uue noorte konstitutsiooni see üritus oli edukas ja see näitab, et noored on rohkem kui kunagi valmis konstruktiivselt Euroopa Liitu panustama. me tahame liitu, mis oleks ühtsem, integreeritum, demokraatlikum, anda sõna noortele, on anda võimalus uuele ambitsioonikale Euroopale. teeme seda üheskoos, loome sellise Euroopa, mida me soovime. tänan! Now... ma tänan ja nüüd meie parlamendisaadikud. kõigepealt härra Castaldo. ma tänan. lugupeetud sõbrad, kolleegid. Euroopa Liit on kodanike jaoks So it, your, your mic was on. It's working, finally it's working. Thank you, madam. suur tänu, lugupeetud sõbrad, kolleegid. Euroopa Liit äh, on kodanike jaoks ja sellised üritused nagu täna on üliolulised. me peame üheskoos oma tuleviku üle otsustama. Äh, juunis möödunud aastal britid otsustasid lahkumise kasuks ja see on kõige suurem väljakutse pärast Euroopa Liidu loomist ja Mm, reaalsus alati ei vasta meie plaanidele, tihtipeale vastupidi kõik läheb ja nüüd on vaja see raske hetk muuta võimaluseks. britid näitasid, et ollakse rahulolematud Euroopaga, kodanikud ei ole rahul ja see on peamine põhjus. Äh, ja ei olda rahul sellega, kuidas Euroopa Liit tegutseb. Euroopa projekt pidi tagama rahu Euroopa kontinendil ja tooma heaolu kodanikele, aga täna me kohaldame Euroopa Liidus kasinusmeetmeid ja see mõistab meie kodanikud vaesusesse. Euroopa Liit rakendab tegevuspoliitikaid, mis terandavad ebavõrdsust liikmesriikide vahel ja ka liikmesriikide sees. kui aluslepingut ei muudeta, ei ole võimalik tagasi tuua meid õigetele radadele, on vaja instrumente, mida kodanikud vajavad. sotsiaalne ja õiglane Euroopa on võimalik, sotsiaalne edasiminek ja täielik tööhõive, kõik see on kirjas meie aluslepingus ja on vaja tugevdada ka osalusdemokraatiat. Junckeri valge raamat omab tavalist viga, seal on terve rida instrumente, aga ei muudeta tegevuspoliitikaid. on maa muutusteta, võib juhtuda nii, et Brexit on dominoefekti esimene kukkuv kivi. meil on ajalooline vastutus ära hoida domino kokkuvarisemine. härra Castaldo on EFTD fraktsioonist Euroopa Parlamendis ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna. suur tänu ja tere tulemast Euroopa Parlamenti. Selin, kuulasime sind tähelepanelikult ja äh, mulle jääb meelde see sõnum, äh, millest rääkisid Äh, kui te tulite oma noorsooфoorumiga kokku ja nüüd lähen inglise keelele üle. Te äh, räägite õigest sõnumist Euroopa Liidu jaoks. see sõnum on see, mis tuleb vastu võtta kahekümne viiendal märtsil, kui me jälle kokku tuleme Roomas. me peaksime selgelt välja ütlema, et meil on vaja uut tulevikukava, kaalul on rahu ja jõukus, aga veelgi enam praegu on kaalul meie eluviis, elatustase, meie õigus elule, õnnele. Euroopa noored on need, kes võivad seda sõnumit edasi kanda ja peaksidki seda tegema. mis siis on nüüd juhtunud kuuskümmend aastat peale seda, kui Euroopa või Rooma lepingule alla kirjutati? me ei saa eh, niisama vaatlejateks jää, jääda, me peame olema täieõiguslikud, täisverelised eh, eurooplased majanduses, sotsiaalvaldkonnas, kultuuris ja teie teate, et eh, selle tingimuseks on see, et kõik kodanikud tunneksid end täieõigusliku kodanikuna, nii nagu teie. ja siis kasutage neid argumente, tugevaid argumente, et ka teisi veenda, miks on meil vaja Euroopat? meil on vaja sellepärast Euroopat, et üheskoos saaksime palju rohkem saavutada selleks, et võidelda kliimamuutustega, et äh, luua paremaid töökohti, et äh, kasutada parimal võimalikul viisil ära digitaalrevolutsiooni saavutusi, tagada sotsiaalkaitse kõigile. me ei taha, et tekiks lõhe noorte ja vanemate vahel, me tahame äh, et meil oleksid sellised töökohad, mis võimaldaksid noortele paremat tulevikku. see on see hääl, mida tuleb Roomast kuulda lasta. tänan! suur tänu! nüüd on mul väikesed probleemid. pange kõik oma numbrid lauale. jah, väga palju huvilisi oli sel teemal sõna võtma ja ma pean pettumuse valmistama paljudele. kuus, üheksa, null. palun esimesena. kuus, üheksa, null. olen Julian Schulz, mina olen Saksamaalt. olen seitseteist aastat vana ja esimest korda lähen valima ja ma arvan, et siin saalis ollakse nõus, et minu põlvkond on see, kes peab hea seisma Euroopa tuleviku eest ja on ka, hakkab olema vastutav Euroopa tuleviku eest oluliselt ja sellepärast on väga tähtis, et minuvanused inimesed ka oleksid kohe kaasatud. on vaja neile käsi e, ulatada, et nad saaksid ka otsuste langetamisel osaleda. E, ja nii tekib meil parem e, poliitika ja Brexiti hääletusel me ju nägime, kuidas paljud noored inimesed ei läinudki oma häält andma ja see on asi, mille peale peame mõtlema. nimelt noored on vaja kaasata poliitikasse laiemalt ning Euroopa Liit peab olema mm, ka selleks, et harida poliitiliselt noori inimesi, et nad saaksid vastutuse tulevikus võtta. kolm, kaks kaks, üks on järgmine, kolm, kaks, üks, palun. Three, two, one. You know who you are yes.. Te teate, kus te olete? palun. Bonjour à tous et à toutes tere päevast kõigile, ma olen Ann, olen Maastrichti üliõpilane ja olen Students for Europe grupi liige. selleks, et et äh, rohkemad kodanikud oleks kaasatud Euroopa Liidu ülesehitusse, äh, peaks Euroopa Liit kõigile kasu tooma. me räägime siin erinevatest vabadustest, mis kuuluvad Euroopa kodanikele. Euroopas, kus äh, meil on üle-euroopalised institutsioonid, mis tunnevad ennast kõrgel asuvana ja kaugel eurooplastest, kuidas siis lahendada eksistentsiaalseid äh, probleeme? kuidas saavutada seda, et meil oleks rohkem Euroopat, kuidas äh, äh, lõhkuda see mull, milles elavad Euroopa Liidu institutsioonid? Thank you And.... suur tänu, tubli. see foto sai küll väga hea. tavaliselt me siin kojas seda heaks ei kiida, aga antud juhul teil on lubatud Eh, nüüd saali lõppu. kaheksa, null, üheksa, palun. see peaks olema saali lõpus. ja, hallo, my name. jah, mina olen Laura Hüün, eh, ka mina olen eh, Ida-Friisimaalt ja siin me räägime sellest, kuidas paremat tulevikku tagada ja kuidas ühiseid lahendusi leida ja ma arvan, et Eh, pagulaspoliitika vallas tuleb leida paremad lahendused eh, ja ühtsus, solidaarsus, Poola ei võta eh, üldse pagulasi enam vastu ja meie samas Saksamaal on väga-väga palju pagulasi vastu võtnud. Angela Merkel on väga hästi tegutsenud, aga ma arvan, et siin peaks ikkagi ühtemoodi liikmesriigid tegutsema ja ka Poola peaks olema valmis pagulasi vastu võtma, seda ma tahtsin öelda. And the final speaker. ja viimasena saab selles voorus sõnu kuus null üheksa. Thank you very much. ma tänan. Sonja Fonasio, mina olen noorte Euroopa föderalistide esindaja. mõned ütlesid, et Brexit tähendab seda, et Euroopa Liit saab edasi liikuda ja kaasavamaks muutuda ja tegemist oli riigiga, kes oli edasise integratsioonist otsustanud loobuda, aga äh, Euroopa Liit on enamasti majandusintegratsioonile ja praktilistele küsimustele nagu julgeolek tähelepanu suunanud, aga me oleme ära unustanud, et meie Euroopa on ennekõike poliitiline projekt, rahu, solidaarsus ja heaolu on selle keskmes, nii et minu küsimus on järgmine kuidas teha nii, et Euroopa Liit muutuks tugevamaks, eh, sellele vaatamata, et ta varsti on vaid kahekümne seitsme liikmeline. ja nüüd saavad sõna minu kaks kolleegi. proua Rodriguez, alustame teist. eriti see viimane küsimus, kuidas Euroopa tugevamaks muuta? Uh, ma tänan mina äh, äh, jah, räägiksin sellest, et kuidas jälle kannustada huvi äh, Euroopa vastu. ma räägiksin oma isiklikust elust. Äh, alustasin Erasmuse eelsest kogemusest, jah, koos õppida teiste äh, Eh, tudendiga kogu maailmas, see muutis minu elu. ja ma usun, et teil kõigil on selline kogemus ja kui teil selline kogemus on selja taga, siis on see muutnud teie elu, te teate seda. nii et minu vastus teie küsimusele on järgmine. meil peab olema palju rohkem kogemusi, mis me oleme saanud üheskoos, töötanud üheskoos erinevatest valdkondadest. kui me õpime, eh, kui me saame oma esimese töökoha kui me läheme mõnda teise Euroopa Liidu linna ja seal leiame sõpru, kui me töötame koos kunsti või teaduse vallas, kui me töötame üheskoos humanitaarkriiside ohjamise vallas, siis see on see hetk, kui asjad muutuvad. meil on suur-suur pagulaskriis ja me nägime, kuidas paljud noored reageerisid ja töötasid üheskoos selle kriisi lahendamiseks ja töö kolmandates riikides kõikjal maailmas aitab samuti noortel kogemusi koguda ja oma elu muuta. kui eurooplased töötavad üheskoos, siis tekib ka suurem soov ja kirg ja huvi Euroopa Liidu vastu ja see levib teistegi hulka. nii et äh, uut liiki demokraatia ja on ka see tänane üritus siin, see on väga hea eeskuju. suur tänu ja nüüd härra Castaldo. Madam Chair, avec quelques mots ma tahaksin paar sõna ka prantsuse keeles rääkida, sellepärast et äh, minagi pean ennast Erasmuse pro-, äh, põlvkonna lapseks. kaks aastat oma õpingutest veetsin Prantsusmaal, aga nüüd räägin oma emakeelt edasi jah, kõigepealt vastus esimesele küsimusele. kuidas kaasata tõesti noored? selleks on vaja kaasata nad osalema poliitikas ja seda kohe väga varajaselt tuleb anda neile ka instrumendid, et nad saaksid seda teha. näiteks tehnoloogia aitab kaasata inimesi paremini poliitikasse, nii et saaks astuda esimesed sammud tõesti hakata mõistma demokraatiat, seda saab teha ja igasuguseid algatusi, kodanike algatusi tuleb ainult toetada, et nad saaksid muutuda tõhusamaks ega hajuks. mida annab ära teha selleks, et Eh, inimesed näeksid, millised plussid on Euroopa Liidul. on vaja pisut latti tõsta. Eh, me jah, väga palju oleme ju taganud rohkem tähelepanu pöörama sotsiaalsele mõõtmele, varasemal ajal ei olnud see nii me oleme palju rohkem suutnud nüüd edasi liikuda, aga tuleb veel väga palju ära teha. tihtipeale jääb asi lihtsalt sõnadeks. Eh, on vaja, et sõnadest saaksid teod on vaja eh, suuremat integratsiooni, mitte ainult panna peale poliitilisi valikuid, nagu näiteks kasinusmeetmeid, see on vale. meil on vaja näha ennast teenuse osutajana kodanikele ning solidaarsus, kui kõneks on põgenikud. mõned riigid on keeldunud mm, põgenikke vastu võtmast, on topeltstandardid, mida me näeme ja see hävitab usaldust meie vastu, on vaja võidelda topeltstandardite vastu ja meil on vaja palju rohkem tahet üles näidata eh, ja rakendada ellu need otsused, mis me oleme vastu võetud. Eh, ja tähtis on, me võitleksime probleemide põhjuste vastu, mitte sümptomite vastu niivõrd. suur aitäh kõigile, kes osalesid diskussioonis ja uus teema on julgeolek, kodanike kaitsmine rahutul ajal ma ei pea seda üle kol-, kordama, millised mured meil on seotud julgeolekuga ja tahaksin kohe anda sõna üle avalöögiks meie kõneleja, kõneleja härra Rajan Basrale Londoni King's College'i rahvusvahelise radikaliseerimisuuringute keskusest, palun. suur tänu. aasta tagasi toimusid märtsil, kahekümne teisel märtsil Brüsselis terrorirünnakud ja see näitas, et et äh, terrorism on tegelik ja tõeline. Al-Bakravi vennad, kes äh, panid toime terroriaktid metroos ja lennujaamas, olid juba pikalt tuntud politseile, nad olid äh, aastaid vanglas veetnud, kus nad olid radikaliseerunud ja muutunud vägivaldseks. ja see on selline sarnane skeem, mida on igal pool Euroopas näha mingisugused subkultuurid segunevad ja seda rohkem kui kunagi varem. Need, kes Süüriasse on reisinud Euroopast, on tegelikult juba politseile varem teada olnud. Neil on olnud kriminaalkaristusi ja väga sageli on nad aktiivselt äh, kuritegevusega tegelenud ka radikaliseerumise käigus Nende käitumine on olnud vastuoluline, ühest küljest äh, müüvad nad narkootikume, teisest küljest ütlevad, et nad äh, võitlevad vabaduse eest. see on nii olnud ka nende puhul, kes terroriaktid Brüsselis toime panid. seega kuritegevuse ja terrorismi piirid on ähmased ja kuidagi tuleks nendele küsimustele vastata ettepanekud selle kohta, kuidas Euroopa peaks niisuguse väljakutse puhul reageerima, ähm, on erinevad. tuleks informatsiooni jagada, kas siis liikmesriigi sees või ka teist, teiste liikmesriikidega ja see soov iseenesest on hea, aga selleks, et koostöö ka toimiks, peab olema usaldus. Euroopa Liit peab äh, looma äh, terrorismivastase võitluse praktikute vahel ka mitteametlikke võrgustikke, nii et inimesed üksteist tunneksid, teaksid, jagaksid kogemusi ja nii paraneks ka üleüldine vastus nendele ohtudele. If I thought there were many kui ma arvasin, et eelmise teema puhul oli äh, tavatu kõne, kõnesoovijate arv, siis nüüd on veelgi rohkem sõnasoovijaid. me oleme kõik numbrid üles kirjutanud, vaatame, kui palju sõna saavad. kaks Euroopa Parlamendi liiget kõigepealt. rahvapartei esindaja Roberta Metsola, palun. suur tänu, proua asepresident. kui keegi äh, tunneb Brüsselit enda koduna, ei unusta eh, seda viha, abitust, kurbust eh, nende eh, šokeerivate terroriaktide puhul eelmisel aastal ja aga ma olen näinud, et tegemist on nüüd lausa topeltlähenemisega, ühest küljest tuleks meid ähvardavaid ohte ohjata, teisest küljest tuleks terrorismi algpõhjused välja juurde ja kui ma Malta kolleegidelt küsin, need on minu äh, kaasmaalased, siis nemad arvavad, et tuleb, et kõige rohkem tahavad nad teha nii, et nad saaksid alati oma tavapärast elu edasi elada. no mida siis teha, Euroopa Parlamendis eh, peaks info jagamise eh, reegleid tõhustama, näiteks eh, ehm, broneeringu infosüsteem, välispiiride reisijate kontrollimine, me oleme ka toetanud seda, et tuleks võidelda radikaliseerumise vastu, oleme, oleme nõudnud raha selleks, et lõpetada terrorismi finantseerimine, et võidelda selle vastu, et toetada terrorismi ohvreid. terrorism jätab selja taha nii palju, nii palju ohvreid, ka nähtamatuid ohvreid ja jätab jälje kümnenditeks. tuleb meil, meeles pidada ka neid kaaskodanikke, kelle me oleme kaotanud terrorismi tõttu me oleme väga palju teinud, oleme uhked selle üle, mille me oleme teinud, aga see ei ole piisav, me peame rohkem tegema selleks, et informatsiooni jagataks, et meie IT-süsteemid oleksid koostoimelised. me peame eh, kriminaalse käitumise ennetamiseks palju enam tegema ja peame täiustama üle-euroopalist karistusregistrit. tuleb rohkem kasutada ka öö, ehm, biomeetrilisi andmeid kujutage ette, Berliini ründajal oli neliteist erinevat äh, identiteeti. sellised asjad peaks jääma minevikku. seega tuleb koostööd teha omavahel kolmandate riikidega, terrorismivastane võitlus peab tugevnema ja ma olen täiesti veendunud, et me suudame seda. ja nüüd annan sõna Monika Makoveile Euroopa konservatiivid ja reformimeelsed, palun. suur tänu ja tere päevast kõigile. tahaksin kõigepealt Ryan'i küsimusele vastata, ta rääkis koostööst. koostööd on vaja, eh, luureandmeid on vaja vahetada, jälitusteavet on vaja vahetada, see on midagi, mis on siiani puudulik olnud ja seetõttu ähm, saidki need õnnetud terroriaktid teoks meil on viisade ähm, andmebaasid, meil on äh, Schengeni infosüsteem andmebaasidega, on Interpoli, Europoli andmebaasid, meil on kaotatud ja varastatud dokumentide andmebaasid, aga probleem on selles, et kuni aasta tagasi toimunud rünnakuteni olid need andmebaasid pooltühjad. liikmesriigid ei sisestanud informatsiooni nendesse. Euroopas on selline tendents, et ähm, korrakaitseinformatsiooni ei, ei soovita teiste organitega jagada, teiste riikidega jagada, kas sellepärast, et usaldust on puudu või siis on mingid muud puud-, põhjused. olukord peaks muutuma, näiteks Europol, Euroopa äh, organisatsioon hakkab nüüd saama liikmesriikidest informatsiooni ja eh, eelmise aasta märtsist alates on kaheksa miljonit eh, infoühikut, uut infoühikut saabunud Europoli andmebaasidesse. kõik liikmesriigid peavad oma andmebaasi täitma kiirelt, korrektselt ja seetõttu ähm, võiks ka äh, ka koostööd tõhustada äh, tõhustada ja saaks peatada kurite-, kurjategijate liikumist Euroopa Liidus või siis ka eh, nende, saab neid kurjategijaid peatada Euroopa Liidu piiril, kas siis, kui nad soovivad siseneda Euroopa Liitu või siis väljuda Euroopa Liidust. Eh, tähtis on sõrmejälgede võtmine, näokujutiste salvestamine ja kõik see eh, hakkab toimuma Euroopa Liidu piiridel ja nüüd tulevikust rääkides, eksperdid ütlevad, et sõrmejäljed ei ole tegelikult usaldusväärsed või ei ole kõige kindlamad äh, vahendid isiku tuvastamiseks, siis tuleb järele mõelda, mida veel kasutada, näiteks silmaiirist. räägin teile sellest äh, sellepärast, et tõesti koostöö ongi kõige tähtsam ja liikmesriigid peavad aru saama sellest, vastasel korral me ei, ei ela sugugi turvaliselt. me oleme siin Euroopa Parlamendis erinevate taustadega erinevatest riikidest, aga me töötame koos, me räägime samadest asjadest ja samuti peavad liikmesriigid koostööd tegema. suur tänu mul on nüüd vaja vabandada nelja inimese ees, aga kõigepealt annan sõna number kolmele. jah, ajad on muutunud, on uued ohud, mis nõuavad uusi vastumeetmeid ja eelkõnelenud eh, rääkisid nendest meetmetest, mis peavad parandama julgeolekut kodanike jaoks, aga siin ei tohi ka üle pingutada, eh, sest eh, kui me ohverdame vabaduse julgeoleku nimel, siis me kõik kaotame ja see on väga tähtis meeles pidada, sest kogu aeg uusi seadusi antakse, eh, mis eh, peavad laiendama politsei ja julgeolekuasutuste õigusi ja peab vaatama, kuidas on eh, kodanike vabadustega lood pärast kõiki neid terrorirünnakutega ei tohi vabadusi ohvriks tuua. Now two, four. nii, kaks, neli, viis, kakssada nelikümmend viis, palun suur tänu, minu nimi on Antonio Coelho ja ma sooviksin teid kõigepealt tänada selle eest, et meil on võimalus siin viibida, olen oma riigi põhjaosast pärit Portugalist ja tahaksin rääkida, et Euroopa Liit peaks ka julgeolekule tähelepanu pöörama. nimelt tahan kõnelda äh, nendest, kes nimetavad ennast keskkonnakaitsjateks. Nad on muutunud väga aktiivseks ja lausa igapäevaselt puutume kokku äh, rünnakutega, mida pannakse toime lausa relvadega. siin on äh, koos palju erinevaid inimesi, erineva taustaga, erineva päritoluga erineva päritolu taustaga ja nad mõistavad, mida tähendab jahipidamine. jah, jahipidamine võib olla üks majandustegevusi, mis aitab ka regiooni majandusarengule kaasa. seega, jahipidamine on maapiirkonnas tähtsal kohal maapiirkonna elu on loodusega tihedas seoses, loodushoid on tähtis muidugi, aga äh, tuleb mõelda, mida tegelikult jahipidamise all äh, te äh, tehakse. kas kaitstakse bioloogilist mitmekesisust või mitte? suur tänu ja järgmine kõneleja, palun. tere pärast, pärastlõunat. mina olen Evert Laik, olen belglane kristlik demokraat ja pärit Antwerpenist. arvan, et me peame palju rohkem kõnelema eh, infotehnoloogiast. andmevahetus on loomulikult oluline. täna on rahvusvaheline rassismi ja diskrimineerimise vastase võitluse päev ja mina arvan, et seda tuleks ka arvestada. vaadelgem iseendale näkku, vaadelgem mida me oleme teinud? kas me oleme kellelegi näpuga näidanud, äh, kartes, et Põhja-Aafrika riikidest tulevad potentsiaalselt terroristid? vaadelgem, mõelgem, kuidas me inimestesse suhtume? Ähm, sageli on tegemist ähm, diskrimineerimisega. ma tahtsin seda meenutada, kui ma sõna võtsin. ja veel tahaksin öelda, et president Trump on äh, kutsunud Belgiat nagu mingiks pärapõrguks. aga oluline on mõista, et Belgias on äh, palju enamat ja palju enamat on ka kaalul, me peame tegema tõsist tööd selleks, et terrorismiaktid ei korduks. üks neli kaheksa, palun, üks neli kaheksa on järgmine kõneleja. One four eight kus on sada nelikümmend kaheksa? Thank you uh.... suur tänu. mina olen Taanist pärit ja ma nõustun eelkõnelejatega, esimeste kõnelejatega, kes ütlesid, et meil on tohutu vajadus Euroopa-ülese koostöö järele, andmevahetuses, äh, õiguskaitseorganite koostööd tuleb tõhustada ja äh, tuleb üksteist usaldada selleks, et meie kodanike elu oleks turvalisem. tänase ürituse programmis on küsitud, kuidas ära hoida terrorismi kõige paremal võimalikul moel. ma arvan, et me peame mõtlema, mida see sõna terrorism tähendab. me ei tohiks unustada, eh, mida eh, tähendavad inimestele vabadused ega ei saa kogu aeg ainult inimesi jälgida ja kontrollida. ja kui me räägime piirangutest, siis äh, ma arvan, et äh, jälitustalitused, uurijad äh, väärivad meie lugupidamist, nad on teinud tõesti kõik selleks, et meie turvalisust tagada aga nüüd, kui me räägime andmevahetusest, siis tuleb tagada ka ju äh, isikuandmete turvalisus. me peame näitama terroristidele, et äh, terrorism ei hirmuta meid, meie oma põhimõtetest ei loobu. ja just äh, äh, läbi raskuste saame me tugevamaks. Uh... suur tänu, anname nüüd uh, veel kord sõna proua Metsoolale ja Makoveile, palun. suur tänu proua asepresident, kuna siin keegi ei ole veel malta keelt kõnelnud, siis otsustasin, et nüüd räägingi malta keeles, oma emakeeles. suur aitäh teile! kõigile neile, kes sõna võtsid selles mõttevahetuses ja äh, viitan esimesele sõnavõtjale, tahaksin talle öelda, et me ei peaks ka liiale minema oma tööga. kui ma nüüd äh, hakkame piirama neid vabadusi, mille nimel me oleme nii palju vaeva näinud, mis on Euroopa Liidu aluseks, siis äh, peab ütlema, et terroristid on võitnud. mina isiklikult olen nii palju võidelnud selle eest, et Malta saaks Schengeni osaliseks ja me ei tahaks seda protsessi pöörata, äh, ära pöörata, see tähendab seda, et me peame rohkem Euroopa projekti nimel võitlema, me peame kaitsma, kaitsma igat kodanikku, äh, kõiki neid, kes elavad linnades, kõiki neid, kes maal elavad, äh, mina olen ema ja mul on lapsed, kes küsivad minult, miks on nii, et kui ma kooli lähen, siis äh, või kui ma olen mõnes avalikus kohas, siis ma näen igal pool sõdureid. no kui ma nüüd mõr-, võrdlen seda, kuidas minu lapsed elavad ja milline oli minu lapsepõlv omal ajal, siis ähm, minu laste elu on palju-palju raskem. ja ka minul on palju raskem lastele turvalist elu tagada, kui see oli minu vanematel, minu puhul Äh, siin on räägitud andmevahetusest tõesti, meil on järjest rohkem ja rohkem andmeid vaja ja kui me anname õiguskaitseorganitele rohkem voli andmevahetuseks, informatsioonivahetuseks, siis ähm, siis peaks olema võimalik terrorirünnakuid ära hoid-, hoida. nii et äh, me ei pea jälle tulema siin kokku parlamendis ning meenutama traagilisi sündmusi jätkame oma võitlust ja luban teile, et see ongi meie kavatsus. siin parlamendis ka tuleb julgeoleku ja vabaduste vahel õige tasakaal leida. suur tänu, proua Pakovei ja jällegi kaks minutit ainult. suur tänu. et ma äh, räägin nüüd ka oma emakeeles, äh, rumeenia keeles, räägin Roberta eeskuju ja oodan, et siin on ka rumeenlasi saalis. kas siin on rumeenlasi oh.? Yeah, okei okay,, go okay. <laughs> on küll, palun. me ei arva praegu, et kuidagi peaks piirama Euroopa kodanike vabadusi tahaksime leida julgeoleku ja üksikisiku õiguste vahel õige tasakaalu, eh, sest see ongi meie igapäevaelu, mõnikord tuleb mõnest mugavusest loobuda, aga teisest küljest eh, me ei taha ka ju kellegi eraelu piirata. Eh, siin räägiti ehm, karistusregistrist, sõrmejälgede talletamisest, selline informatsioon on liikmesriikidel olemas, aga probleem on selles, et sellist informatsiooni ei ole teistega jagatud ja sellepärast ongi saanud äh, terroristid oma rünnakud toime panna. mitmed sõnavõtjad rääkisid siin koostöö ja infovahetuse vajadusest. me peame tõesti informatsiooni vahetama, kui see meie käsutuses on. edasi läbipaistvusest me võitleme siin igati läbipaistvuse eest, ähm, tahame välja selgitada äh, selle, kes on näiteks ettevõtete tegelikud omanikud, et vältida rahapesu, maksupettusi. Äh, me teame, et äh, sealtkaudu levib raha ka terrorismi finantseerimiseks me tahaksime äh, teisest küljest aga ka kokku hoida maksumaksja raha. ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et loomulikult peame oma jõud ühendama, aga kõik kodanikud Euroopas peaksid ka usaldama Euroopa Liidu institutsioone, sest me teame, et ähm, praegu veel kõik kodanikud ei tunne seda usaldust tahaksime muidugi, et oleks vähem institutsioone ja, ja raha kulutataks vähem, aga äh, katsugem teha nii, et kõigile jätkuks. I mean, I hope the visitors see. suur tänu, ma loodan, et ähm, külastajad ei ehmu, kui ma siin haamrit viivutan, aga see on ainult kõneaja reguleerimiseks. suur aitäh, läheme järgmise teema juurde. jah, siin on vaja tegutsemist ja sõna, ma näen, et juba inimesed praegu annavad märku, et nad soovivad sõna järgmisel teemal, milleks on kliimamuudatused. Magda Štokjevitš, maasõbrad organisatsioonist saab esimesena sõna. aitäh, proua juhataja, meil on hädaolukord meie koduplaneedil siin ei ole tegemist mingisuguse kujuteldava kliimamuudatusega, vaid äh, see on juba toimunud. temperatuur tõuseb. Euroopa peab tegema või andma oma panuse selleks, et temperatuur ei tõuseks üle pooleteise kraadi. selleks on vaja fossiilkütuste vaba Euroopat aastaks kakskümmend kolmkümmend. see tähendab seda, et me peame lahti saama oma sõltuvusest fossiilenergiast ja me peame mõtlema fossiilivabale tulevikule. see tähendab seda, et me peame midagi võtma ette nafta ja gaasaga, gaasiga, me peame väga palju investeerima taastuvenergiasse ning me peame oma maju, majanduse muutma ringmajanduseks. inimesed on juba esirinnas sellel ajal. kohtadel organiseeritakse energiaprojekte, nad püüavad meid välja suunata sellest sõltuvusest fossiilkütustele, aga meil on vaja ka ülejäänud ühiskond samale teele suunata, keegi ei tohi jääda nii-öelda maha mina olen uhke selle üle, et ma olen poolakas, aga ma tunnen häbi selle pärast, mida on teinud Poola valitsus kliima teemal. me kõik peame oma kodu öö, ähm, liikmesriigis pöörduma valitsuse poole ja riigi poole, mida nad on teinud kliimamuudatuste alal ning samamoodi peame pöörduma Euroopa Parlamendi poole, et see energiapakett väljuks parlamendist, Euroopa Parlamendist ambitsioonikamana, kui ta siia sisse tuli? aitäh! ja nüüd härra Eckhardt ähm, Rohelistest saab esimesena sõna. aitäh, juhataja ja suur aitäh teile kõikidele, et te siia olete tulnud neid küsimusi arutama. on suur asi näha, et kuuskümmend aastat on olnud Euroopa Liitu ja nüüd meil on sellised diskussioonid võimalikud, aga ma arvan, et te näete ja kuulete ka neid probleeme, mis meil siin on. kui te siin olete istutud, istunud pärastlõunal, jääb selline mulje, et kõik on nagu sama meelt nendes asjades. uskuge mind, ei ole. Euroopa Parlamendis on väga suured arutelud mida me peame demokraatlikult, aga samas eh, seisukohad on ikkagi väga erinevad. kui näiteks räägitakse maksude maksmisest kõrvalehiilimisest, siis teised kasutavad selle kohta teist sõna, maksukonkurents, õiglane kaubandus näiteks. miks me ei teadvusta neid asju? siin näiteks kaubandusest on räägitud ja, ja siin on tulnud välja ka, et inimesed äh, on eelistanud äh, seda, et äh, äriühingutel oleks võimalik riiki kohtusse kaevata või valitsust. kliima nüüd, kõik räägivad, kui tore see Pariisi lepe on ja nii edasi. aga alati tuleb küsida, et aga mida te poliitikas kavatsete muuta selleks, et Pariis tõeks saaks. mina olen Hollandist ja ma pean ütlema, et meil ainult liberaalid, siis kolm parteid on ainult ähm, asunud täitma Pariisi lepet. liberaalid, kristlikud demokraadid ja isegi sotsid ei ole tegutsenud niisiis, pöörduge oma poliitikute poole ja nõudke nendelt mitte ainult ilusaid sõnu, aga tegutsemist. aitäh! saad eriauhinna selle eest, et äh, pidasid kinni kõne ajast. Jo Lainen, palun. jah, suur aitäh ka minul on ääretult hea meel teid kõiki siin suures saalis näha. ma olen Euroopa Parlamendi liige, aga ma olen ka Euroopa liikumise, rahvusvahelise Euroopa liik-, eh, liikumise president ja ma loodan, et ähm, meil sünnib uus Euroopa liikumine nüüd kuuekümne aasta pärast Euroopa Liidu asutamise möödumisel. mul on väga hea meel, et inimesed on tulnud välja ja eeloleval nädalalõpul on Roomas tänavatele tulemas kümned tuhanded inimesed. Euroopa annab us-, sisendab usaldust ja viib ellu kõiki neid poliitikaid, mida meil kahekümne esimesel sajandil vaja on. ma olen nende teemadega tegelenud juba enne, kui Roheliste partei asutati, kliimaküsimustega me tegeleme koos. kakssada viiskümmend aastat tagasi algas Euroopas industrialiseerimisajastu. ma näen, mida teeb Hiina delegatsioon meiega suhetes ja ma näen, mida meie peame tegema, mitte ainult sõnades rääkima ringmajandusest ja keskkonnakaitsest, me peame asuma tegude juurde. Hiina on määranud kümme võtmevaldkonda. elektriautod, taastuvenergia, robootika, mis võimaldab meil olla tulemuslikud. ühesõnaga, Hiina on valinud välja need võtmevaldkonnad, millesse eriti panustada. meie äh, Euroopa Liidus peaks olema selleks valdkonnaks ka kliimapoliitika. aitäh. seitsekümmend kuus. Your contribution please, thank you. Merci, madame la president. suur tänu, president, asepresident aitäh, et te mulle sõna andsite. mul on üks küsimus. tõesti, kliima on nagu paljude kriiside ema praegu. Euroopa Liit on hiljuti vabakaubanduslepingu Kanadaga sõlminud ja see omakorda kindlasti suurendab kaubavahetust kahe riigi vahel, kahe territooriumi vahel ja seega tõuseb ka eh, süsinikuemissioonide hulk. mulle tundub, et siin on mingisugune ebakõla nende eh, kahe tuhande viieteistkümne aasta Pariisi otsuste ja eh, nende kau-, vabakaubanduslepingute otsuste vahel kus majandushuvidele tuuakse ohvriks teised huvid.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 keskkonna teema alal me otsime lahendusi, lahendusi oma probleemidele, aga tegelikult meil oleks vaja lahendada ka nende inimeste probleemid, kes juba kannatavad kliima soojenemise tagajärgede all. Need on keskkonnapagulased. Need on inimesed, kes elavad valdavalt Vaikse ookeani piirkonnas Need inimesed pöördusid Uus-Meremaa ülemkohtusse või riigikohtusse ja seal öeldi, et nemad, et kohus ei tunnusta või tunnista sellist mõistet nagu kliimapagulased. tegelikult see on aktuaalne küsimus. ja ärgem rääkigem mitte ainult pelgalt äh, pagulaskriisist, aga räägime ka kliimapagulastest, nendest inimestest, kes vajavad meie toetust ja kes vajavad vabadust. kuus üheksa üks. mina olen äh, Jens Pokei, olen Pürtselist ja mul on kaks küsimust. me elame äh, Euroopas, maailma kõige rikkamas osas ja ometi meie kliimaeesmärgid muutuvad üha nõrgemaks. jah, te kõik sõidate siin, lugupeetud saadikud, suurte eh, bensiini jõgivate autodega. miks eh, nii vähe kasutatakse elektriautosid, tahaks teada. meie oleme siin Brüsselis, Belgias kus on aatomielektrijaamad, mis on niivõrd ohtlikud, et Saksamaa liidumaad pidid äh, andma asja kohtusse, et suletaks need reaktorid. ja need äh, tulud, mida saavad energiahiiud ja kes äh, kahjustavad kogu aeg Euroopat mm, ja võivad seal hävitada Euroopa nüüd pidades silmas, milline on Euroopa Liidu finantssuutlikkus, ma arvan, et meil on vaja rohkem ära teha kliimaeesmärkide nimel ja rohkem rahalisi vahendeid selleks suunata. jah, meil on öö, üks maailm öö, ja me peame kasutama neid võimalusi, mis Euroopal on. ja viimasena saab sõna kaks, kaks, kolm. Euh, tere päevast, ma olen üliõpilane Euroopa Uuringute Instituudis äh, Brüsselis, õpin Euroopa õigust ja me oleme siin rääkinud juba president Trumpis, oleme Pariisi kokkuleppest rääkinud ja nüüd küsin siis, kui Euroopa Liit on, kuidas seda öelda, ikkagi esiplaanil läbirääkimistel, siis kuidas ja kui intensiivselt on Euroopa Liit äh, püüdnud korral kutsuda eh, USA-d, kes on kõige suurem reostaja eh, ja eh, kas saaks kuidagi USA-le survet avaldada, et tõesti me kõik jääksime Pariisi kokkuleppe raamesse ja mitte, ja ei juhtuks nii, et see unustatakse, see leping. aitäh! ja nüüd minu kolleegide targad sõnad, härra Eckhardt suur aitäh, püüan kahe minuti sisse jälle mahtuda, vastasel juhul saan haamriga vastu pead ilmselt. mina tegelikult hääletasin selle Kanada leppe vastu. Teil tasub küsida oma parlamendisaadikutelt, kuidas nemad hääletasid. nüüd on see võitlus siirdumas liikmesriikide parlamentidesse ja see on väga oluline küsimus, mille te peate esitama igale oma kodumaa parlamendi liikmele. põhiline on aga see, et ei tohi langeda sellesse lõksu, et nimetada halvaks igasugune kaubandus. halb on selline kaubandus, nagu meie oleme Kanadaga sõlmitud lepingus seda määratlenud. Portugali külalise küsimus. jah, see on tegelikult väga õige, sama puudutab ka seda, et mis toimub arenguabi rahadega. ükski riik ei täida tegelikult oma kohustusi arenguabiga seoses, kõik räägivad NATO-st, aga unustavad ära, kui kalliks läheb maksma pikemas perspektiivis see, kui ei maksta öö, arenguabirahasid. Jensile Taanist mina tulin siia jalgrattaga. Brüsselis on see muuseas üsnagi ohtlik. ja veel. Euroopa Komisjon on lubanud toetust Ühendkuningriigile ja Ungarile uute tuumajaamade ehitamiseks, see on jabur täiesti, arvestades veel seda, et et Ungari muudab meid Putinist järjest sõltuvamaks. viimane minut puut-, Trumpile. riik, kes esimesena läheb üle rohelisele energiale, see saavutab konkurentsieelise. Trump võib rääkida küll, et ta jääb kindlaks kivisöele, aga sellega ta määrab ennast nii-öelda äh, tagareas äh, marssijaks. aitäh! kolleeg Lainen. kaubanduspoliitika kindlasti muutub, selles ei ole vähimatki kahtlust, seda on, seda näidanud ja muudki õigusaktid veel ja parlamendil tulevikus saab olema kõikides kaubanduslepetes jätkusuutlikkuse või säästlikkuse artikkel. mina sooviksin väga näha keskkonnakaupades kaubavahetust, päikesepaneelid ja muud asjad, et seal ei oleks mingisugust ähm, barjääri ja et see kaubandus oleks ähm, ladus. ma arvan, et me kõik peame tunnustama ja tunnistama neid pagulasi, kliimapagulasi, kahju, et Austraalias neid ei ole sellisena tunnustatud. väga kahetsusväärne, et Euroopas on liigselt keskendutud diiselile ja mitte niivõrd elektrisõiduvahenditele. kui me vaatame ühelt poolt USA ja teiselt poolt Hiina poole, siis seal on väga suurt tähelepanu pööratud just nimelt elektrijõul töötavatele sõidukitele ja meiegi peaksime samas suunas minema. jah taastuvenergia on meil ainult kakskümmend protsenti ulatuses, mina olen Saksamaalt, Taani ja teistega siiski meie oleme teenäitajad taastuvenergia alal ja ma loodan, et teised liikmesriigid järgivad meie eeskuju. ja see tähendab, et mõningate aastate järel taastuvenergia hind on sisuliselt nullilähedane, see on tasuta. ja viimase küsimuse kohta, kaheksa aastat Bushi elasime üle, küll me selle, need neli Trumpi aastat ka üle elame, aitäh. Well, can I just uh ma sooviksin tänada teid kõiki juba selle eest, et te siia tulite. ma arvan, et Euroopa üks olulisemaid äh, küsimusi on see, et inimesed kuulaksid üksteist. meie pärastlõuna on olnud pikk, aga minu arvates väga huvitav, keeruline, sellepärast et kõikides, kõikides teemades oli, ükskõik kas oli noorte küsimus või kliimaküsimused, siin oli erinevaid arvamusi. ma loodan, et teile meeldis siin täna pärastlõunat. nagu üks kolleeg siin ütles, me siis Euroopa Parlamendi saadikud ei ole sugugi alati sama meelt, aga me suudame leida kompromissi. tänapäeva poliitikas peetakse kompromissi nõrkuse märgiks, aga ma arvan, et Euroopas on just nimelt vaja äh, õppida oma erinevustest üle saama kompromissi kaudu. see ei pruugi sugugi hetkega sündida, aga põhiline on see, et see tuleb ja suur aitäh ka parlamendisaadikutele, kes täna siin teie küsimustele vastasid. siin oli muuseas väga palju selliseid Euroopa Parlamendi saadikuid, kes siit saalist mingisugusel hetkel äh, läbi astusid, natuke olid siin, ma tahaksin teid tänada. see nädal on parlamendis väga sündmusterikas ja sellepärast kõikidel ei olnud võimalik siin olla Suu. suur-suur aitäh kõikidele panustamise eest ja lõpuks ma sooviksin tänada president Tajani, et te nii pikka aega siin ruumis istusite ma tean, et teie graafik on ülitihe, aga see, et te siin nii kaua kohal olite, näitab, kui oluliseks te peate just nimelt eurooplaste, Euroopa inimeste kaasamist oma töös. ja lõpuks, mina olen väga väikesest liikmesriigist, Iirimaalt nimelt. ja ma soovin teile kinnitada, et on võimalik mõju avaldada isegi, kui oled väga väikesest riigist on võimalik olla Euroopa Parlamendi juhatuses. kuidas me, see on võimalik, see on niimoodi, et me lihtsalt siin Euroopa Parlamendis õpime üksteist tundma, meil on küll siin rohkem ähm, inimesi kui ütleme kooli nõukogus või mingisuguses kodukoha organisatsioonis, aga asi kulgeb täpselt samamoodi. me ju soovime paremat Euroopat, mitte praeguse põlvkonna jaoks ainult, aga tulevaste põlvede jaoks ka ja teie aitate meil sellise parema Euroopa ehitada.